saavad eh, poliitilise eh,, fraktsioonide juhid saavad esitada küsimusi ühe minuti jooksul. nii et selline võimalus on iga fraktsiooni esimehel, kui nad arvavad, et eh, on vaja küsida veel lisaks ühe küsimuse, siis nad saavad seda teha kolmekümne sekundi jooksul. ning siis komisjoni president vastab samamoodi nendele küsimustele kolmekümne sekundi jooksul. niisugused on siis reeglid teise eh, küsimuste vooru ajal on meil konkreetne teema. ja see teema käsitleb eh, siis eh, põhilepingu, põhi, äh, uue lepingu rakendamist, põhiõiguste austamist ja küsimused tulevad äh, saalist. kõigepealt härra Tool, palun. härra president, president Barroso, enamus meie fraktsioonist on aastaid töötanud Lissaboni lepingu äh, kallal ja nüüd on siis leping jõustunud juba kolm kuud nüüd on Euroopa Liidul ka väärikas koht maailma tasandil, aga nüüd, härra president, kuidas teha nii, et viissada miljonit eurooplast saaksid oma häält kuulda lasta, praegu on ähm, õige aeg, et Euroopa kuulutaks oma ideaale ja väärtusi ka maailma tasandil Lissaboni lepingu alusel loodud äh, välisteenistus alustab tööd lähitulevikus, parlament äh, on töötanud ka selle kontseptsiooni kallal. Äh, võrdsetel alustel koos nõukoguga on Euroopa Parlament kaasotsustusõiguslik ning see puudutab ka finantsküsimusi. minu fraktsioon peab väga tähtsaks seda, et Euroopa välisteenistus oleks poliitiliselt ja ka e, eelarveliselt vastutav. tahaksin teie seisukohti kuulda selles suhtes. suur tänu, äh, härra Tool. Te teate, et ühise välisteenistuse loomine on Lissaboni lepingu üks olulisemaid elemente, samuti on tähtis, et Euroopa välispoliitika kõrge esindaja tagaks Euroopa ühtse välispoliitilise esindatuse. seetõttu äh, soovime äh, praegu eraldatud välis- ja julgeolekupoliitika pädevusi ühendada. nagu te teate, Euroopa Komisjon andis oma nõusoleku välisteenistuse loomisele, kolleegium tuli kok-, tuleb kokku kokku järgmisel neljapäeval seda küsimust arutamas, sest me soovime tõelist Euroopa välisteenistust, mis suudaks strateegiliselt välistegevust koordineerida ning esindada Euroopa Liitu välispoliitikas. Euroopa Liidu välispoliitika äh, peab leidma oma õiglase koha äh, Euroopa Liidu äh, struktuuris, sam-, sama puudutab ka välispoliitika kõrget esindajat kes hakkab siis ka komisjonis koordineerima välispoliitika tööd. suur suur tänu, härra, saab sõna härra Martin Schulz sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, härra president. härra Barroso. eurokriis. selle vallandas ebatäpsed andmed, äh, mida Kreeka edastas. ma sooviksin teilt teada järgmist. kas te saate kinnitada, et mitte mingil ajal, hetkel enne kui Kreeka valitsus ähm, oma andmeid eelarvete kohta e, esitas, et teie või teie mm, administratsioon ja administratsioonil oleks olnud infot tegelike andmete kohta. teiseks, kas te saate kinnitada, et Eurostati eh, peadirektor juba, härra Rademacher juba aastatel kaks tuhat neli ja kaks tuhat viis esitas eh, oma kahtlusi, väga tõsiseltvõetavaid kahtlusi andmete osas, mis esitati Ateenast. ja mida teie tegite selleks, et uurida neid, neid kahtlusi ja teise, kolmandaks, kas on õige, et Eurostati inspektorid edastasid, et neil on kõhklusi ja kahtlusi nende andmete osas, mida Teina on esitanud? just sellepärast, et meil äh, oli kahtlusi Kreeka statistika suhtes. volinik Almunia on tähelepanelikult jälginud äh, viimase viie aasta jooksul ja, ja, ja objektiivselt Kreeka arenguid ning ta on Kreeka ametivõimudele mitmel korral märku andnud, et Eurostat peaks auditeerima äh, liikmesriike. nõukogus tehti sellekohane ettepanek, aga nõukogu ei soovinud, et Euroopa Komisjon, Eurostat saaksid suuremaid volitusi äh, et minna äh, ja äh, sügavuti uurida Kreeka eelarvet. mina olen selle poolt, et uuesti niisuguse määruse ettepanek tehtaks. sel korral vähemalt osa nendest liikmesriikidest, kes varem hääletasid vastu, on valmis äh, toetama rohkem läbipaistvust, tänan. suur tänu. ja nüüd Alde nimel ja härra Schultz saab veel kord sõna. suur tänu. Äh, ma sain aru, et härra Almunia oli äh, pädev, ma küll soovisin teada, milline oli teie omapoolne sekkumine, seda te saate kindlasti veel kord selgitada, kas ma sain õigesti aru, härra Barroso, et ähm, süü äh, Kreeka kriisi osas oli liikmesriikides, sellepärast et liikmesriigid keeldusid vastavaid reegleid järgimast, kas te oskate ka öelda, millised liikmesriigid, millised valitsusjuhid need olid? kõigepealt, kui te kõigepealt, kui te ütlete, et keegi on süüdi, siis ma ei ole sellise määratlusega nõus. vastutus langeb Kreeka, Kreeka ametvõimudel. mis puudutab komisjoni, siis volinik Almonia minu täielikul toel ja terve kolleegiumi eh, toel tegi seda tööd äärmiselt kompetentselt ja eh, Kreeka küsimust käsitleti nõukogus korduvalt. mis nüüd puudutab neid liikmesriike, kes vastu hääletasid, siis ma ei saa teile nüüd peast täpselt öelda, aga ma tean, et Saksamaa hääletas vastu. ja kahtlemata seekord hääletab ta poolt. suur tänu, härra Verhofstadt. härra president täna tuleme kõik, et Euroopal on vaja tugevat majandusjuhtimist, võrreldes viimaste aastatega on see vajadus palju suurem kui varem ja e, läinud pühapäeval tõstatati ka küsimus Euroopa Valuutafondist, kas mitte ka Euroopa mingisugust e, e, võlgade reguleerimise ja krediidiagentuuri luua, võib-olla ka eurovõlakirju välja anda. ja nüüd on mul kolm konkreetset küsimust. kõigepealt, kas on tõsi, et Euroopa Komisjon töötab ettepaneku kallal, et luua Euroopa Valuutafond? teiseks, nii nagu proua Merkel ütles, muide mina ei tea, kas ta ütles nii, et äh, aluslepingut on vaja selleks muuta ja kas te olete nõus sellega, et see valuutafond on ainult esimene samm selles suunas, et Euroopa Liit moodustaks oma nii-öelda Euroopa Liidu riigikassa. kõigepealt IMF-i ettepanek, see mõte esitati Saksa rahandusministri poolt mingeid detaile ei esitatud. see on väga huvitav panus praeguse euroala debatti. valuutafond on ikkagi eh, selline pikema perspektiivi ettepanek, mis tõesti nõuab aluslepingute muutmist. praegu valmistame me ette majanduspoliitika ja järelevalve koordineerimise ettepanekuid, me ei praegusel etapil ei saa veel öelda, millises formaadis need ettepanekud tehakse, aga me toetame kõike seda, mis suurendab äh, majandusjuhtimist, aga me peame läbi arutama detailid ja siis mõtlema, millal on õige aeg välja tulla ettepanekuga. valuutafond ei saa siiski äh, praegu, äh, praegu tekkinud pakilist Kreeka olukorda lahendada, valuutafondi küsimus on pigem pikema perspektiivi küsimus. suur tänu. suur tänu eh, komisjoni presidendile vastuse eest, loomulikult, eh, loomulikult ei saa Valuutafond eh, probleeme praegu kohe lahendada, sellepärast ma küsisingi, et kas komisjon on jälle mõelnud e erinevate võimaluste üle pikaajaline projekt on valuutafond, kas on euroobligatsioonide mõtteid, kas on veel mingeid äh, mõtteid, mis võiksid aidata Kreekat, näiteks äh, reitinguagentuur. Eurogrupi president muide ütles, et, et me ei pea alati välismaistest äh, Eurogrupp, vabandust, reitinguagentuuridest sõltuma või siis ka mingi clearing'u amet või, või võlgade reguleerimise agentuur, võib-olla on teil veel mingeid mõtteid? jah, loomulikult selleks, et vältida niisugust olukorda nagu, nagu praegune, eh, ei, ei, eh, ei tohiks praegu kiirustada. komisjon, komisjoni esindaja Olli Rehn on juba öelnud äh, ka avalikkuse ees, et meil on vaja tugevamat majanduspoliitilist koordineerimist ja järelevalvet kõikides liikmesriik, Eurotsooni liikmesriikides ja miks mitte ka Euroopa Liidu tasandil üldse. selleks me ka praegu valmistume, e, iga päev meil praegu uusi ettepanekuid välja käia ei ole, aga me on, um, tegeleme nende mõtetega arendame neid edasi ja liigume just selles suunas ja kui tasapisi edasi minna, saavutame väga parimaid tulemusi loodetavasti. Rebecca Harms, palun. härra president, arvestades äh, olukorraga, mis praegu valitseb Euroopa Liidus ja see tähendab seda, et ei ole äh, turgu ega ka äh, vajadust GMO muundatud kartulitele, siis ma sooviksin teada, miks te sellise survega olete üritanud läbi suruda, et GMO kartulite arutelu kiiresti toimuks, sest kuna selle järele ei ole vajadust, siis ma arvan, et te olete uue tervishoiuvoliniku viinud nii kaugele, et ta lihtsalt ignoreerib Maailma Tervishoiuorganisatsiooni vastavaid teste, samuti on Toiduohutusamet äh, läbi viimas riskianalüüsi äh, GMO muundatud kartulite osas ja ka selle kohta, kuidas see äh, bürookrilist mitmekesisust äh, mõjutab. miks te siis sellegipoolest olete suurendanud GMO muundatud kartulite osakaalu null koma üheksa protsendi võrra, minu meelest see ei ole aktsepteeritav. koleżankom podziękować, widzieliśmy suur tänu, ma tahaksin teid tänada äh, ka selle protesti eest. komisjon otsustas ühehäälselt lubada see GM-kartul turule eh, ja see vastab täiesti ühenduse õigusele meil on olemas äh, niisugused põhimõtted, millest me peame kinni pidama. Äh, on läinud äh, mööda piisavalt aega sellest ajast, kui avaldus esitati ja EFSA tutvus selle avaldusega siin praegusel hetkel on tegemist antibiootikutele resistentse geeniga, mis selle kartuli puhul on kui avaldust läbi vaadati, siis selgus, et mitte mingisuguseid uusi eh, teaduslikke fakte ei ilmnenud ning arvestades meie kompetentsust, meie pädevust, me otsustasime anda selle loa. kõik eh, teaduse, teadust puudutavad küsimused on käsitletud ning eh, ma tahaksin teid ühtsuse puhul tervitada. mina teatasin, et komisjonil on kavatsus anda liikmesriikidele, kui nad tõepoolest seda tahavad, eh, kas kasvatada või mitte kasvatada geneetiliselt muundatud eh, taime, eh, taimi. me teame, et tõepoolest on olemas väga suured erinevused liikmesriigid, ühed pooldavad seda, teised mitte. proua Harms, me ei saanud vastust küsimusele, mis puudutab, kas tõesti on vajadus äh, nende geneetiliselt muundatud äh, kartulite järele, on ju olemas ka alternatiivid, milleks siis me peame sellise riski võtma. ja mis puudutab äh, saa-, saasteprotsenti, miks nüüd on see null koma üheksa protsenti, me oleme juba arutanud seda, just nimelt toidu ja söödavahendite puhul ja ka antibiootikumide, antibiootikumide resistentsete äh, ainete puhul, ma arvan, on siin tegu väga suure riskiga. kas äh, järgnevad ka edasised äh, autoriseeringud näiteks ka riisi osas, imporditava riisi osas? Not yet, not ähm. yet. Well, Mr. President, uh, seeing, uh, seeing the enthusiasm of your ma näen teie fraktsiooni entusiasmi, ma tahan õnnitleda teid niisuguse meeleavalduse eest. Teil on väga tõsine positsioon vastu, te olete igasuguste geneetiliselt muundatud eh, taimede vastu, aga minul ei ole positsiooni ei poolt ega vastu. kõik sõltub sellest, mida ütlevad EFSA eksperdid. minul ei ole mitte mingisugust eelarvamust ei poolt ega vastu aga komisjoni positsioon on see, et antud küsimuses peame me eh, kinni pidama seadustest. meie praegusel hetkel ei hakka mitte rääkima eh, konkreetsetelt eh, GMO-dest, vaid lihtsalt me sõltume sellest, mida ütlevad meile eksperdid, mitte sellepärast, et oleks selle järgi konkreetne vajadus, vaid me teame, <clears throat> kas asi on ohutu või ohtlik. kui tegemist on ohtliku asjaga, siis me ütleme kindlalt ei. aga kui mitte midagi teaduslikust seisukohast ei ole selle vastu, siis me e, teeme seda, mida vaja, lähtudes ka ähm, subsidiaarsuspõhimõttest. nüüd Euroopa konservatiivid ja reformistid, palun sõna teil. Vážený pane předsedo, ja vám sli-. härra president. luban teile, et pärast muud kultuure on minu küsimus palju lihtsam. usun, et üks asi, mis vajab arutamist, on majanduskriis ja olen kindel selles, et Euroopa Liidu kodanikud on palju rohkem huvitatud töökohtadest ja tööhõivest kui muundkartulitest. mõned siin kojas on selle poolt, et meil oleks tugev keskvõim, aga mina eh, eh, esindan ECR fraktsiooni ja arvan, et uut, uusi töökohti ei saa mitte keskse juhtimisega, vaid ettevõtluse toetamisega toetada. seetõttu küsin, kas te jätate liikmesriikidele vabad käed või eh, tööhõive küsimuse lahendamisel ning eh, kas te lubate meile, et seda Euroopa Liidu õigustikku, mis ettevõtlust takistab, eh, vähendatakse ja tagatakse niisugused õigusaktid, mis praegust majandusolukorda parandavad. suur tänu! kõigepealt respekteerime kõik liikmesriikide arvamust, seetõttu ongi Euroopa Liidu strateegias kakskümmend kakskümmend see välja toodud, kui tähtis, tähtsad on meie majanduspoliitilised meetmed aga liikmesriikide olukorrad ei ole sarnased. samas on majandusjuhtimist vaja tugevdada, vastasel korral pole Euroopa Liidul mõtet, kui liikmesriigid teavad, et ähm, üksi nad niikuinii ei suuda midagi globaalsel tasandil mõjutada, võrreldes näiteks äh, Hiinaga. seetõttu on meil vaja ühist lähenemist, aga me peame välja töötama iga liikmesriigi jaoks spetsiifilised meetmed, näiteks bürokraatliku äh, koormuse vähendamine on üks väga tähtis äh, mõte ja loomulikult me kavatseme mittevajalikke õigusakte tühistada. härra Lotta Harbikski, palun härra Barroso, viimasel nädalal tegite ettepaneku majandusstrateegia osas ning siin on väga olulisi eesmärke seatud. nõukogu on nüüd Kreekale peale pannud säästuprogrammi, mis äh, minu meelest aga teeb võimatuks neile nende eesmärkide saavutamise. riigi osalus kolm protsenti. Ähm, kuid te jääte sellegi pool, äh, poolest ähm, kasvu- ja stabiilsuspakti juurde, mis on läbi kukkunud. me teame, et siinkohal on väga palju rikkumisi olnud, kas te vaataksite üle veel kord Euroopa Liidu strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend ja üritaksite integreerida sinna ka äh, teised poliitikad selleks, et ähm, töötada vastu ka dumpingule kuidas liikmesriigid saaksid meetmeid võtta selleks, et töötada vastu pankade spekulatsioonidele ja eriti just nende pankade spekulatsioonidele, mis riigi rahadega päästeti, suur tänu! Uh, me arvame, et Kreeka on teinud vajalikke samme, mida on vaja defitsiidi vähendamiseks, need meetmed näitavad, et äh, valitsus tegeleb strateegiliste probleemidega. samal ajal me teeme seda, mida on vaja, et terve europiirkonna äh, stabiilsus tagada Eh, me töötame välja niisugust mehhanismi, mida Kreeka saaks kasutada hädaperioodil. Eh, seal on väga eh, karmid tingimused ja komisjon on valmis välja töötama Euroopa raamistiku, mida teha siis, kui on vaja toetada Europiirkonna liikmesriike, nii palju siis Kreekast ja ka meie positsioonist europiirkonna stabiilsuse osas. me oleme nende ettepanekutega juba välja tulnud, neid hakatakse arutama nii nõukogus kui ka parlamendis ja ma loodan, et meie arutelu on väga viljakas. Yes, suur tänu. härra president, ma ei ole teie vastusega päris rahul. küsimus oli ju see, selles, et maksurahadega äh, spekuleeritakse Kreeka valitsuse riigi vastu, need rahad tulevad muuhulgas ka äh, Saksa pankadest, ka Deutsche Pangast. ma olen pettunud selles, et nii vähe on tehtud selleks, et teatavaid arenguid Euroopa Liidus keelata nii et need spekulatsioonid lõpeksid ja nii, et me saaksime tõesti keskenduda äh, majanduse kasvule ja stabiilsusele oh,. Uh, räägite spekuleerimisest, on täiesti selge, et praegused uh, hädad Kreekas ei tekkinud mitte spekuleerimise tõttu, vaid sellepärast, et kulutati liiga palju, et ei, ei peetud kinni Euroopa äh, kasvu ja stabiilsuspakti reeglitest oli tegemist üleliigse laenamisega e, ja e, e, spekulandid saavad praegu kasutada seda olukorda selle maa vastu, mis puudutab deritiivi, deri-, derivaatide turgu, siis kahekümnendal ehm, oktoobril eh, me võtsime vastu ettepaneku, mis puudutab just eh, eh, derivaatide turu tõhusust. me võtsime, me töötame direktiivi kaudu, mis esit-, mille esitas härra Barnier just läbipaistvuse ja turu suurendamiseks ja tururiski vähendamiseks kui asi puudutab riigivõlga, siis eh, on vaja tegeleda selle riskiga, et seda ei kasutata ära spekuleerimiseks. lühiajaliselt on vaja tegeleda koordineerimisega, aga selles kontekstis komisjon vaatab väga tähelepanelikult, kuidas müüakse eh, krediidiriski vahendustehinguid meil on vaja äh, koordineerimist, sellepärast et äh, turud on väga aktiivsed ning me käsitleme seda teemat ka strateegias kakskümmend kakskümmend. me äh, kasu, arutame seda teemat ka kahepoolselt ühend, Ühendriikidega. ma vabandan, et ma teid katkestasin, tegemist oli äärmiselt huvitava küsimuse ja vastusega, aga siiski paluks pidage kinni ajast. Pani Nikit E, härra Nikitsa Vela. vabade ja demokraatliku Euroopa fraktsioon. E e. suur tänu. härra Barroso te, tegelikult jõudis juba minu küsimuse kätte, nüüd Kreeka parlamendisaadikuna sooviksin ma teavitada teid sellest, et Kreeka saab hakkama. tegu on praegu küll kõva äh, ja karmi katsega ja loomulikult peame me siin ka aru andma kuid sellegipoolest see saab olema heaks testid selle kohta, kui distsiplineeritult Kreeka saab töötada. nüüd, mis puudutab äh, G kakskümmend rühma, äh, see tegeleb samuti ähm, krediiditehingu äh, vahendustega. Kreeka, Kreeka turg sai väga kannatatud, Kreeka majandus sai väga kannatatud just spekulatsioonide tõttu ja seetõttu ma sooviksin teada teilt kas G kahekümne raames te kavatsete võtta meetmeid selleks, et kindlad reeglid paika panna, selleks, et äh, krediit, äh, krediiditehingu vahendustes äh, kindlamaid reegleid luua? on oluline öelda, et ikkagi Kreeka probleemi põhjuseks on liigne eh, laenamine. loomulikult praegusel hetkel on nad sattunud spekulatiivsete rünnangute alla, kuid see pole põhjus. me peame rakendama praegusel hetkel väga olulisi toetusmeetmeid Kreeka suhtes. aga nii, mis puudutab krediidiriski vahetustehinguid, siis me vaatame eh, Eh, mis ikkagi toimub eh, just nimelt nende eh, spekulatsioonide vallas. oluline on juurdepääs informatsioonile, et me teaksime, et niisugused asjad juhtuvad ja see on oluline teema ka G kahekümne raames, see on foorum möödunud eh, nädalal korraldas volinik Barnier just nimelt sellel teemal eh, kohtumise Brüsselis. me tõepoolest ütleme ei eh, spekulatsioonidele riigi võla vastu, aga siiski, kui me vaatame, mis toimub vahetusturgudel, siis kui on vaja, me kasutame siin ka oma võimu, ma mõtlen komisjoni võimu. Dziękuję suur tänu. härra president, kas teil on olemas ka ajakava? Te rääkisite just, et ähm, ähm spekulatsioonide vastastest äh, mehhanismidest, kas nende mehhanismide jõustamise jaoks on ka ajakava? näiteks kui me räägime siin äh, krediidist, et kas, kas me saame siin tuge ka rahvusvahelistelt äh, finantsinstitutsioonidelt? Eh, enne suve tuleb volinik Barnier välja eh, ettepanekutega. see puudutab eh, derivaatide direktiivi ja see puudutab turu väärkasutamise direktiivi. enne aasta lõppu tuleb Eh, tähendab, need ettepanekutega saadi valmis juba eh, enne aasta lõppu. tänu sellele eh, igatahes muutub olukord krediidivahetustehingute turul tunduvalt paremaks. Van... nüüd ja nüüd viimane kõneleja fraktsioonilise kuuluvuseta eh, parlamendiliikmete nimel. suur tänu, härra Barroso eh, Teie äh, rääkisite siin äh, läbipaistvusest, see on põhialus ja kui äh, nüüd mingis valitsuses ei suuda inimesed jälgida, kuidas valitsus kulutab raha, siis on asjad väga halvad. me oleme näinud seda ka Ühendkuningriigis viimastel aastatel. Hollandi pressis öeldi, et kahe tuhande mm, teisel aastal räägiti eh, tohututest kulutustest teie endi poolt, seitsesada kolmkümmend eh, tuhat eurot, see on ju täiesti eh, ennekuulmatu, igatahes demokraatlik kontroll on selline asi, ilma milleta me hakkama ei saa, inimesed peavad ütlema jah millelegi ja ma loo- ja ma paluksin, et terve komisjon liiguks eemale sellest salastamise poliitikast, palun üks, pange kõik info internetti, et inimesed näeksid, mis eh, toimub. olen tõepoolest üllatatud niisugustest kommentaaridest. Eh, tegelikult esinduskulud on eh, need, mida ametnikud kasutavad reisimiseks, seda teevad, täpselt samamoodi käituvad ka loomulikult komisjoni liikmed kui te vaatate näiteks, kui palju kulutavad riigi ja valitsusjuhid esinduskuludeks, siis te näete, et komisjoni poolt kulutatud raha on eh, väga väike ja meie eh, eelarve on jäänud samaks viimase viie aasta jooksul, seda on muudetud ainult eh, inflatsioonimääraga. me tõepoolest töötame väga läbipaistvalt, meie esitame kõik andmed eelarvepädevale asutusele ja kontrollikojale. suur tänu. E, lisaküsimus. härra Barroso eh, selgub tõepoolest, et ehm, parlament saab juurdepääsu teie eh, dokumentidele, aga ütleme ausalt, kõik asjad toimuvad ikkagi kinniste uste taga, siin on tohutult palju eh, salatsemist kui te tõepoolest järgite kõiki reegleid, siis mikspärast näiteks eh, ei saa teie eh, majanduslikud deklaratsioonid olla internetis üleval, tehke need avalikuks, et ei oleks mingeid kahtlusi. meie peame kinni reeglitest, meie peame kinni seadustest. Mr, Mr, Mr President, Mr härra president Barroso vastab praegu, palun tehke seda. kui tegemist on seadustega, siis me peame nendest ka kinni. selleks, et inimeste eh, kavatsusi analüüsida, öelda tähendab, et nende kavatsustes on midagi ah, halba, siis on eh, see väga ehm, halb. meie peame kinni õigusriigi põhimõtetest, me peame tegema vahet mis, kas Euroopa Komisjon või ükstaskõik mingi teine ähm, äh, amet teeb ja siis me peame tegema vahet demo, äh, demagoogilistel rünnakutel. me oleme väga kõrgetasemeliselt läbipaistvad, me järgime kõige, ähm, kõige kõrgemaid läbipaistvustasandeid, me ei taha siin kuulata mingisuguseid demagoogilisi rünnakuid suur tänu, härra president, suur tänu teid vastuste eest. nüüd meie esimene küsimuste voor komisjoni presidendile on läbi. me käsitlesime üldiseid teemasid ja nüüd me eh, koondame tähelepanu ühele teemale, see on siis uue lepingu rakendamine ja põhiõiguste küsimused. esimene kõneleja, härra Ospenson. Tack herr talman suur tänu, härra president. ma loodan, et ma ei kaldu kõrvale küsimuste teemast. mul, ma usun, et me oleme härra Barrosoga ühel meelel selles osas, et põhiõigused Euroopa Liidus ja ka väljaspool Euroopa Liidu piire on väga oluline. Euroopa Liidul on ka arengukoostöö Eritreaga ning kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kolmteist on selleks ette nähtud ka summa, mis ületab saja, sada tuhat eurot. ma arvan, et härra Barroso ei tea täpselt, ehm, milleks täpselt see rahastus ette on nähtud, kuid kas te suudate tagada selle, et Eritrea riik eh, seda raha ka korralikult kasutab, sellepärast et äh, Eritread küll tihti ei mainita, kui räägitakse totalitaarsetest riikidest, aga sellisel juhul ma sooviksin teada, milline on härra Barroso arvamus Eritrea osas? suur tänu väga hea, et te tunnistate, et komisjon kaitseb põhiõigusi. me ei kaitse neid loomulikult mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka teistes eh, maades. meil on üldse suhted niisuguste riikidega, kus põhiõiguseid austatakse, aga kahjuks on väga palju maid, kus seda ei tehta ja me peame ikkagi nendega suhtlema. Eritrea on eh, tõepoolest eh, murettekitav Ehm, maa just nimelt põhiõiguste seisukohast, seal on eh, väga raske olukord, mõned eh, ütlevad, et tegemist on läbikukkunud riigiga, seal ei ole mitte mingisugust korda, seal on olemas, seal on kodusõda, väga palju konflikte ja on suuri alasid selles riigis, kus e, isegi valitsusel ei ole mitte mingisugust võimu, sellepärast me hoiame silma väga täpselt peal e, nendel riikidel, kus tekivad probleemid põhiõigustega. suur tänu, e, härra Artur Sassada, üks minut. härra president, daamid ja härrad praeguse debati kontekstis tahaksin teie tähelepanu juhtida Euroopa lennujaamade kehaskänneritele. Euroopa Liidu üks eh, eesmärke on muidugi kaitsta kodanike tervist, heaolu, aga ka põhivabadusi, seega mm, me ei saa nõustuda niisuguse illusoorse julgeolekuga, mis rikub eraelu puutumatust mulle tundub, et, et praegune hüsteeria kehaskänneritega on sarnane viimase gripiepideemia hüsteeriaga. me kogusime vaktsiine, mida meil ei läinudki vaja. tekitatakse lihtsalt kunstlikult olukord, kus sunnitakse lennujaamu ostma neid skännereid, aga mina tahaksin teada, mis teie arvate sellest, härra president? kui liikmesriigid on nõus, siis mina olen poolt. ma arvan, et ähm, turvaeeskirjad meie äh, liikmesriikides peaksid olema siiski äh, normaalsed ühtlustatud, aga praegusel hetkel osad lennujaamad kasutavad skännereid, osad mitte. Euroopa Komisjon on oma ettepaneku teinud, see lükati tagasi li-, liikmesriikide poolt, arvati, et see ettepanek tekitab teatud probleeme, aga mina olen selle poolt, et mis tahes turvameetmete kasutamine peab olema harmoneeritud. vastasel korral tekib diskrimineerimine, turvaolukorra hindamisel lennujaamades. suur tänu. härra Voogen, palun. Lissaboni leping respekteerib Euroopa regioonide ja omavalitsuste pädevust ja see oleks väga tähtis, kui hakata rääkima ühtekuuluvuspoliitika tulevikust kui tõesti eh, seda arutada, näiteks eh, viiendat ühtekuuluvusraportit, kas te olete nõus sellega, et eh, küsimusi tuleb arutada ka Euroopa Parlamendi ja kohaliku tasandiga, näiteks regioonidega ja omavalitsustega? nojah, loomulikult see ei ole küll põhiõiguste küsimus, aga, aga ka seda arutatakse kohalikul tasandil ja kohaliku tasandi esindajatega. meie soovime sotsiaalset, majanduslikku ja territoriaalset eh, ühtekuuluvust, see on Euroopa Liidu üks põhieesmärke. Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias on selgelt välja öeldud, et ühtekuuluvus on meie ettepanekute keskmes ja me soovime ähm, äh, vastavaid äh, meetmeid ka kõikides poliitikates kaasata. Äh, nimetasin siin ka vajadust konsulteerida regioonide komiteega. suur tänu. Catherine Steiler, palun. suur tänu, härra president, suur tänu komisjoni presidendile. tahaksin põhiõiguste küsimuse küsimuse tõstatada seoses kooliõpilastega. muide, me teame, et Eritreas kiusatakse tagasi kristlasi ja mina kohtusin eh, ühe lapsega eh, Šotimaal ühes koolis, kes oli adopteeritud, ta pärineb eh, Eritreast, aga ta tuli Šotimaale läbi Itaalia. nüüd tahetakse teda välja saata Itaaliasse, sest ta on Itaaliast olnud me sooviksime siiski, et ähm, laps, kellest ma räägin, ähm, jääksid armastava pere keskele, nii kirik kui ka Šoti raadio on selle küsimuse tõstatanud. mida teha selleks, et niisugusi lapsi kaitsta ja põhiõigusi kaitsta? poliitilises debatis ei saa eeldada, et äh, komisjoni president, kuigi ta on väga töökas, teaks kõiki tõsiseid juhtumeid, mis Euroopas aset leiavad. loomulikult ma võin teile siin äh, väljendada oma, oma oma muret ja, ja solidaarsust ja mõistan, et inimõigusi rikutakse, aga selle spetsiifilise küsimuse kohta ei oska ma teile midagi öelda. ma olen valmis siiski kirjalikult teile vastama, kui ma rohkem teada saan selle juhtumi kohta. suur tänu, Sonja Alvaro. suur tänu, härra president, mina räägin ALDE fraktsiooni nimel. viiendal märtsil Äh, Itaalia president äh, härra Napolitano allkirjastas äh, seadusakti, dekreedi, mis võimaldab valimiskampaania ajal reegleid muuta. härra Napolitano ütles oma veebileheküljel, et selle dekreedi projekt on selline, et äh, tekste ei ole äh, peetud äh, põhiseaduse vastaseks, kuid sellegipoolest põhiseaduses on kirjas, et president saab dekreete vastu võtta, kuid president ei saa osaleda nende dekreetide mm, väljatöötamisel. küll aga saab neid allkirjastada. paistab, et siin on, et siin on tegu rikkumisega et siin on praegu lihtsalt äh, mängureegleid muudetud ja siin on tegu äh, meie õigustiku rikkumisega. kõnelejad katkestatakse pidevalt presidendi poolt paraku. härra president, mul on väga kahju, aga teil oli aega üks minut äh, küsimuse jaoks. palun pidage ajast kinni. härra president, palun proua parlamendisaadik, palun ärge nõudke minult, et ma sisepoliitilistesse küsimustesse sekkuksin. Euroopa Komisjon tagab ähm, põhivabaduste järgimise, aga praegu teie küsimuses ei olnud ühenduse õiguse rakendamisega tegemist. Äh, mulle tundub, et on tegemist tüüpilise sisepoliitilise vaidlusega võib-olla on küsimus ka õigusriigi põhimõtete rakendamises, aga Euroopa Komisjon ei saa sekkuda poliitiliste jõudude tegevusse erinevates liikmesriikides. suur tänu, proua Ulrike Lunatšek. suur tänu, härra president. härra president Barroso põhiõiguste harta on seni ainus rahvusvaheline dokument, mis äh, keelustab ka diskrimineerimise seksuaalse orientatsiooni äh, äh, alusel. niisiis, me võime tõesti uhked olla sellise saavutuse üle. kuid probleem on selles, et Suurbritannia, Poola ja Tšehhi Euroopa Liidus põhiõiguste hartat ei ole üle võtnud äh, oma õigustikku. mind huvitaks, mida komisjon teeb selleks, mis on teil kavas selleks, et äh, lesbide, äh, geide ja biseksuaalide õigusi kaitsta, seda homofoobia, seksuaalse orientatsiooni põhine diskrimineerimine ei ole aktsepteeritav mitte üheski valdkonnas. inimesed peavad olema vabad hirmust oma isiklikes suhetes. härra president, palun. siin on tegemist praegu kahe küsimusega, ma ei tea, kas ma suudan vastata eh, ühe minuti jooksul. mis puudutab nüüd seksuaalse sättumuse alusel eh, diskrimineerimist, siis eh, juba eelmine komisjon tuli välja ettepanekuga igasuguse disk-, võitluseks igasuguse diskrimineerimise vastu seksuaalne sättumus sealhulgas ning eh, tõepoolest eh, liikmesriigid eh, ei tohi seksuaalse sättumuse alusel kedagi diskrimineerida, sest need põhimõtted on pandud kirja põhiõiguste hartalt. mis nüüd puudutab Ühendkuningriiki, siis harta ei toimi Ühendkuningriigis ega Poolas ja öeldakse, et see harta ei võimalda ühelgi kohtul öelda, et liikmesriikide, mm, et liikmesriikides rakendatavad praktikad ei ole kooskõlas seadustega ja nüüd vaatame, kuidas selle asjaga hakkab tegelema Euroopa mm, Kohus just nimelt kahe liikmesriigi, Ühendkuningriigi ja Poola osas. ja nüüd härra Ashley Fox. õigused on kirjutatud eh, paljude riikide konstitutsioonidesse. kas teie eh, ei arva, et ei ole üldse oluline see, kuidas neid põhiõigusi kaitstas, kaitstakse, vaid et seda kaitstakse? kolme kuu pärast on meil Ühendkuningriigis ähm, Eh, üldvalimised ja kui tõepoolest eh, konservatiivid võimule saavad, siis me parandame põhiõiguste olukorda ja see tähendab, et Ühendkuningriigi siseõiglikus seaduses ei eh, kehti enam Euroopa inimõiguste konventsioon ja kuidamoodi, kas te ei seletaks, kuidas inimõiguste konventsioonisse suhtuda erinevatesse riikidesse? kuidas teie tagaksite, et Euroopa Liit ei eh, sega ennast vahele Ühendkuningriigi opt-out'i õigusesse? ma juba osaliselt vastasin sellele küsimusele Ühendkuningriik ja teised riigid on kirjutanud alla protokollile, mis puudutab põhiõiguste hartat ja tõepoolest nendel on olemas niisugune õigus ja leping tunnustab seda õigust. muidugi oleks parem, kui kõik liikmesriigid tunnustaksid põhiõiguste hartat, sest ma arvan, et eh, see harta on kompass kõikidele Euroopa riikidele. Eh, kui kõik eh, liituvad inimõiguste hartaga, siis me oleme taganud täieliku põhiõiguste kaitse Euroopa Liidus. põhiõigused on äärmiselt olulised demokraatia alustalad ja seepärast oleks hea, kui kõik ehm, riigid oleksid nii-öelda ehm, inimõiguste alal esirinnas. Pani Hilda Figueiredo. suur tänu, proua Figueiredo. Obrigada, senhor president senhor presidente da comissão os direitos das mulheres suur tänu härra president naiste õigused ja õigus äh, väärikale elule on need, mida Euroopa Liit peab kaitsma. tundub, et äh, tegemist on suure ebaõiglusega, meeste, naiste õigused on erinevad, palk on erinev, töökohad on ebakindlad, see puudutab naisi, ei piisa naiste õiguste hartast, mis on nii ebamäärane, kuigi ähm, ähm, mitmesugused organisatsioonid on seda arutanud ja seetõttu tahaksin teada, kas Euroopa Komisjon on valmis äh, naiste õiguste kaitsele suuremat tähtsust omistama, valmistamaks ette se-, se-, seadusliku strateegia tagamaks võrdsed õigused. ma olen seda arutanud volinik Redinguga ning kinnitan, et Euroopa Komisjon soovib tagada soolist võrdõiguslikkust ning tegelema kindlasti selle äh, küsimusega eh, edasi. Harda, millest te rääkisite, on osa uuest võrdõiguslikkuse strateegiast, mis peaks andma üldise raamistiku Euroopa Komisjonile eh, tegutsemaks edasi selle nimel, et erinevates eh, eluvaldkondades tagataks meeste-naiste võrdõiguslikkus ja et ületataks praegune ebavõrdsus. ega harta ei tule tühjalt kohalt, harta on välja töötatud viieteist aasta jooksul pärast Pekingi kohtumist Euroopa komis-, Euroopa Parlamendiski on Euro-, naiste õiguste komisjon ja igal aastal tõstatakse võrdõiguslikkuse küsimusi ka laiemal tasandil. härra Parton, palun. mina tahaksin küsida täna eh, Kreeka finantsolukorra kohta. Lissaboni lepingu artikkel sada kakskümmend üks eh, on esimest korda läinud sellest riigi struktuurireformide elluviimiseks käiku. aga tundub, et, eh, et nüüd pole valikut ja et muide, teie juhite praegu tegevust selles riigis, mitte Kreeka valitsus. Pre-, komisjoni presidendina, kas te tunnete nüüd, et, et teie olete ka Kreeka valitseja? kui teie praegused meetmed ei anna tulemusi, kas teil on ka plaan B, kas Kreeka sunnitakse lõpuks Eurotsoonist väljuma ja kas te kavatsete oma ametnikke Portugali, Hispaaniasse ja Itaaliasse ka asju korraldama saata? suur tänu, aga ma tahaksin teile selgitada, et meie praegune teema on uue aluslepingu kohaldamine ning põhiõigused. palun katsuge sellest teemast kinni pidada härra komisjoni president, kas te olete valmis vastama? ma püüan alati vastata Euroopa Parlamendi liikmete soovidele. Teie küsimus, austatud parlamendiliige, põhineb ebaõigetel eel, eeldustel. ka väljaspool euroala on riike, kellel on probleeme ja, ja need on isegi mõnel puhul palju tõsisemad kui Kreeka probleemid. tahaksin siinkohal viidata Islandi öö, olukorrale. Island muide ei saa öö, Euroopa Liiduga praegu ühineda, aga nemadki loodavad euroalaga ükskord liituda. Kreeka probleemid ei tulene sellest, et nad euroalaga on ühinenud probleemid tulenevad sellest, et nad euroala reeglitest kinni ei pidanud ja loomulikult peavad nad selle eest kallist hinda maksma. suur tänu. härra Möltser, palun. suur tänu. härra komisjoni president, sooviksin küsida teilt ähm, andmete salvestamise kohta. nimelt äh, Saksamaa vastavad ametkonnad on äh, teatanud, et vastav seadusandlus on õigustühine. sellepärast, et andmete salvestamine on seni olnud kontrollimatu ja, ja ei ole ka päris selge, kuidas ta põhiõigustega kohandada. me oleme ka siin töötanud direktiiviga, mis puudutab andmete salvestamist me peaksime ka vastavat Euroopa Liidu seadustikku analüüsima ka eh, Lissaboni lepingu eh, valguses. kas põhiõiguste hartat eh, peaks võib-olla vaatama üle ka selles valguses, mis puudutab siis isikuandmete salvestamist? artikkel kaheksa Euroopa põhiõiguste hardast reguleerib seda küsimust, tänu Lissaboni lepingule saame me ka isikuandmeid kaitsta ja see on väga tähtis, et me äh, tagaksime ühise lähenemise kõigi andmete töötlemisele, seetõttu kavatseme praeguste menetluste reformi, praegune kaasotsustusmenetlus muide võimaldab teil kaasa rääkida ka kolmanda samba valdkondades me soovime, et Euroopa Liidu kodanike andmeid kaitstakse ka siis, kui andmed saadetakse Euroopa Liidust välja. ja me tegeleme selle küsimusega. praegu käivad konsultatsioonid selleks, et et tagada objektiivne andmekaitse, äh, oleme võtnud ühendust erinevate sidusrühmadega ja peame kõnelusi ka USA-ga. baronessa Sarah Rutford. Sarah Ladford, palun. härra president, viimase kümne aasta jooksul on rahvusvaheline terrorismivastase võitluse koostöö muutunud palju raskemaks inimõiguste kaalutluste tõttu, kaasa arvatud USA administratsiooni praktika. me lootsime, et Obama tulekuga jääb see meie selja taha, kahjuks äh, on meil ikka neid äh, ebaõiglasi äh, sõjaväelisi komisjone ja eh, isegi nüüd, kui ehm, Guantanamo on nagu kinni pandud, on eh, mitmesugused projektid väga probleemsed, milliseid ettepanekuid kavatseb Euroopa Komisjon USA administratsioonile teha, et ähm, asjakohaseid kohtuprotsesse tagada ning eh, tahaksin öelda, et tahaksin äh, küsida, kas saab tagada, et terrorismivaestlases võitluses ei tuleks ette Euroopa Liidus jämedaid inimõiguste rikkumisi? suur tänu. Äh, muide, kui ma õigesti mäletan, siis äh, teie tõstatasite esimesena selle küsimuse mina ja Austria peaminister Schüssel tõstatasid küsimuse inimõiguste eest ja terrorismivastasest võitlusest Ameerika partneritega kõnelustes ja me tahame tõesti, et see küsimus oleks päevakorral ja andmekaitse küsimustes töötame ka praegu USA-ga välja raamistikku, ma ise vastasin selle kohta, aga meil on ka ühise terrorismivastase võitluse raamistikku. küsimus on selles, kuidas leida need õiged vahendid, mis on meile vajalikud, kuidas tagada turvalisus ja kuidas tagada eraelu puutumatus ja põhivabadused. järgmine sõnavõtja, palun, üks minut. üks põhiküsimusi eh, Lissaboni lepingus on Euroopa roll maailmas meil peaks olema uus eh, välispoliitika, me peaksime aktiivsemalt eh, tegutsema põhiõiguste ja inimõiguste vallas kolmandates maa, maades. sellepärast ka minu küsimus, mida proua Ashton planeerib teha selleks, et Euroopa saaks paremini reklaamida demokraatiapoliitikat? kas teie kas teie olete selle poolt, et demokraatia ja inimõiguste e, instrument peaks saama parema rahastuse järgmise eelarve raames? kas on vaja e, kulutada rohkem raha selleks, et e, Euroopa saaks levitada paremini demokraatia ideed? aitäh! tõepoolest lepinguga nähakse ette, et demokraatiat tuleb edendada terves maailmas, me räägime siin surmanuhtluse kaotamisest, piinamise vältamisest ja nii edasi ning selles raamistikus on Euroopa Liit võtnud ette terve rea tegevusi, on olemas diplomaatilised demaršid, on olemas selle teema pidev tõstatamine eh, tippkohtumistel kolmandate maadega. just hiljaaegu meil oli dialoog Marokoga ning me tõstatasime põhiõiguste küsimuse ja see tippkohtumine toimus just möödunud nädalal Eh, meil on rohkem kui nelikümmend eh, inimõiguste eh, dialoogi partneritega üle kogu maailma. Euroopa mm, jaoks on põhiõiguste ja demokraatia küsimus oluline, me oleme eelarvest ette näinud viiskümmend miljonit vaba, vabaühenduste mm, jaoks ja see on alati teemaks, kui me sõlmime lepingu kolmandate maadega suur tänu ja nüüd on sõna härra Bussutil. Äh, prinċipji fundamentali huwa l-libertà ta' moviment. Issa invista tal-kwistjoni. vaba liikumise põhimõte on väga oluline ja nüüd rääkides Šveitsi ja Liibüa küsimusest, siis peab ütlema, et Liibüasse ei saa tööle minna enam sajad Euroopa Liidu kodanikud mida Euroopa Komisjon kavatseb teha, et äh, see probleem kiirelt lahendada? kas see on aktsepteeritav, et üks riik nagu Šveits võtab ühepoolseid otsuseid, mis äh, puudutab kõiki Schengeni ala kodanikke, iseäranis inimesi, kes sooviksid töötada Liibüas ja teenida leiba seal. tõesti, meile teeb see juhtum tõesti muret. volinik Vaaslam ütles, et Liibüa meetmed on ebaproportsionaalsed. me soovime, et, et ähm, et arvestades meie positiivseid suhteid, kahepoolseid suhteid Euroopa Liidu ja Liibüa vahel, Ähm, suudame me asja lahendada, kahekümne teisel, kahekümne viiendal veebruaril on välisministrid arutanud neid küsimusi, et diplomaatilised jõupingutused jätkuvad, tähtis on, et dialoog jätkuks, et osapooled teineteise seisukohti mõistaksid ja et leitaks nii kiiresti kui võimalik lahendus. Olle Ludvigson, palun suur tänu, et te mulle sõna andsite. Lissaboni leping on nüüd ratifitseeritud. põhiõiguste ametiühingute äh, õigusi on äh, täiendatud, aga kui me Euroopa kohtupraktikat vaatame, siis tundub, et neid õigusi tuleks veelgi tugevdada viitan siin ühele kohtuasjale, mis mõjutab ametiühinguid. see puudutab eelkõige võr õigust võrdsetele palkadele, olenemata nende eh, päritolust. ka lähetatud töötajaid tuleb kohelda sarnaselt kodumaiste töötajatega. mina arvan et äh, peaksime meelde tuletama, mida president Barroso rääkis siis, kui ta presidendiks valiti. nüüd küsiksin, kas te kavatsete ka mingisuguse õigusloomelise ettepaneku teha, et lahendada need probleemid, mis võivad tuleneda uuest kohtulahendist? kõnelejad katkestati, härra Barroso, palun kui kohtulahendid teatavaks tehti, siis äh, äh, mina ja volinik Špidla äh, avaldasime oma selget seisukohta ja ütlesime, et need kohtulahendid ei saa ametiühingute õigusi, õigust streikida, põhiõigusi ohustada. ei saa ohustada töösuhteid meie liikmesriikides seega töötame me praegu teatud ettepanekute kannal, kallal, ma ei saa praegu üksikasju avaldada, aga ma võin teile öelda, et nii nagu ka varem seoses komisjoni valimistega kavatseme me selle küsimusega tegeleda. palun, Boguslav Liberatski. suur tänu härra president. tahaksin küsida uue aluslepingu põhiõiguste ja välisteenistuse kohta. eelarvekomisjoni, eelarve kontrolli komisjon on selle poolt, et kõik finantstehingud oleksid tõhusad, kuidas saaks uus alusleping vähendada vigu eelarve täitmisel. nelikümmend kolm protsenti on praegune vigade osakaal. nagu te teate, me oleme soovinud juba aastaid vähendada eelarve vigu, paljud pärinevad liikmesriikidest, tulenevad sellest, et äh, et rakendatakse üheaegselt mitmeid ähm, Euroopa programme, äh, samas Euroopa Kontrollikoda on täheldanud edasiminekut, loomulikult me ei saa sellega äh, saavutatuga rahule jääda, me soovime igasuguseid vigu eelarve täitmisel vältida. ja David Kassa, palun viimane küsimus suur tänu, härra president. alusleping tõesti räägib sellest, kuidas põhiõigusi kaitsta. Need riigid, kes Euroopa Liidu liikmeks soovivad astuda, peavad äh, vastama Euroopa Liidu nõudmistele. nii tegi Malta ja ka teised riigid, kes astusid meiega ühel ajal Euroopa Liitu aga Türgi puhul, rääkides inimõigustest, on ähm, Türgil veel väga palju ära teha. mida kavatseb aga Euroopa Komisjon teha, et en-, et enne, kui Türgi majandus ei ole stabiliseerinud, enne kui Türgi pole põhiõigusi ja inimõigusi taganud, ei saaks ähm, Türgi liituda ma ei saa öelda, et põhiõigused on olematud äh, Türgis. Türgi on edasi läinud inimõiguste kaitsel, põhiõiguste ja õigusriigi standardite kaitse peab olema võrdsel tasemel Euroopa Liiduga ja äh, kui kuna Türgi on Euroopa Liidu kandidaat, kandidaatriik, siis äh, Euroopa Komisjon on igal aastal tõstatanud äh, inimõiguste küsimuse. on valdkondi, kus edasiminek on olnud tunduv, teistes valdkondades oleme nõudnud jõulisemat edasiminekut, äh, sest me tahaksime tagada selle, et Türgi Euroopa Liidu liitumise nimel siiski toetab demokraatlikke reforme. suur tänu, härra president, väga huvitava diskussiooni eest. see oli juba neljas kohtumine teiega täiskogul. järgmine kohtumine toi-, toimub äh, järgmisel kuul Strasbourgis. It is end of our discussion and meie diskussioon on nüüd lõppenud ja järgmine päevakorrapunkt on kliimapoliitika. The point of order? signora presidente eh, sono state pronunciate. proua president mõne hetke eest öeldi Itaalia presidendi aadressil väga inetuid sõnu ja ma arvan, et eh, parlament, et parlamendi juhatus ei tohiks lubada siseriiklikke küsimusi meie parlamendi eriti kui e, tegemist on väga tõsise poliitilise institutsionaalse küsimusega. ma tahaksin tuletada kolleegidele meelde, et Itaalia Vabariik ei ole müügiks ja härra Napolitano, Itaalia president, on eh, konstitutsiooni kaitsja. mina ütlen seda eh, Demokraatliku partei eh, esindajate nimel. meie kuulume sotsiaaldemo-, sotsiaaldemokraatide ja demokraatia fraktsiooni ning tõepoolest on väga inetu, et niisugusi vahelehüüdeid ja sõnavõtte tehti E, niisugune rünnak e, niisugune rünnak presidendi vastu, kes nädal aega tagasi käis Euroopa Parlamendis, on täiesti eh, lubamatu. suur tänu. nii teie poolt mainitud kommentaar kui ka teie märkus pannakse protokolli kirja. ma üritan selle päevakorrapunkti juures, mida, kus mina juhatajaks olen, teie märkustest ka kinni pidada lugupeetud kolleegid, järgmine päevakorrapunkt